isegi äh, toorid äh, aplodeerisid teile, suur aitäh teile! lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin äh, kogu südamest tänada härra peaministrit, tahaksin tänada komisjoni esindajat. nüüd me liigume edasi hääletuse juurde, kõigepealt kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta parlamendi osaistungjärgude ajakava muutmine. härra Canelan on teinud siia ühe e e muudatusettepaneku vastavalt vastavale kodukorra artiklile, palun, teil on sõna suur aitäh, lugupeetud president, suur aitäh teile ka, härra peaminister, vastavalt äh, meie kodukorra artikli sada seitsekümmend seitse lõige neli teen ma ettepaneku, et me lükkame selle kalendri üle hääletamise edasi kolme kuu äh, võrra ja mina leian, et me ei pea otsustama praegu, seda sellepärast, et me saime kohtuotsuse alles kolmeteistkümnendal detsembril, enamik parlamendisaadikud ei ole saanud veel mm, põhjalikult tutvuda selle kohtuotsusega, miks see kalender praegu nii kiiresti nüüd läbi tahetakse suruda esitada. ei ole olnud võimalik seda kohtuotsust veel piisavalt põhjalikult uurida, me ei ole saanud äh, õiguslikke arvamusi selle kohta, mida see kohtuotsus ennast tegelikult tähendab. Teie, lugupeetud president, oma tarkuses otsustasite äh, kuulutada eh, ebasobivaks eh, kõik eh, need muudatusettepanekud, mis on rohkem kui neli päeva ja mina leian, et see ei sisaldu kohtuotsuses ja ma tahaksin teada, milline on teie õiguslik põhjendus sellele teguviisile. ma leian, et sellist põhjendust ei ole. Ähm, enamik meist siin ei ole näinud seda uut kalendrit, koopiaid sellest ei ole, see on ainult veebilehel olemas ja seetõttu ma tahaksingi teada, miks seda nii kiiresti on püütud läbi suruda. ja tahaksin tahaksin lõpetuseks öelda, et korduvalt on suur eh, enamus siin eh, hääletanud selle poolt, et me veedaksime vähem aega siin Strasbourgis, säästes nii eh, aega, raha kui ka süsinikheitmeid me äh, oleme nõus, et me peame vastama kohtuotsusele, aga ma palun, et seda ettepanekut mõistliku aja võrra edasi lükatakse selleks, et teie, härra president, saaksite äh, veel kord mõelda oma otsuse üle, et esimeste konverents saaks veel kord mõelda selle otsuse üle järele äh, ja, ja võib-olla saab siis selle rändtsirkuse lõpuks lõpetada. suur aitäh, lugupeetud härra Kälelan teile, aitäh teile! ja selliste taotluste puhul on kõneaeg tavapäraselt piiratud, aga ma andsin teile siiski pikemalt aega. kas keegi tahab selle taotluse poolt sõna võtta? palun. suur aitäh, lugupeetud president. mina ei ole nõus nende vandenõuteooriatega, millest härra Kälanen rääkis aga äh, Rootsi delegatsiooni poolt oma fraktsioonis tahan ma öelda, et meie oleme seisukohal, et tegelikult kiiret ei ole. Äh, selle kalendri küsimuses me ei peaks kiirustama. me juba töötame selle kalendri järgi, mille me ähm, kokku leppisime ja see kalender on identne selle kalendriga, mis siin nüüd uuesti on välja pakutud kuni suvekuuni äh, ja seetõttu ma arvan, et me peaksimegi selle põhiseaduse asjade komisjoni saatma selleks, et äh, uurida põhjalikumalt, mida äh, see Euroopa Kohtu otsus endast kujundab. Äh, kas keegi soovib selle taotluse vastu kõneleda, härra Tool, palun? härra president, ma tahaksin ühe küsimuse esitada. ma lugesin selle kohtuotsuse läbi tavaliselt kahe tuhande kolmeteistkümne või selle järgi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kalender on annulleeritud ja kuna see on annulleeritud, siis kui ma kuulan kolleege, siis alates esmast päevast ei olegi meil võimalus üldse täiskogusid pidada ei Brüsselis, ei Strasbourgis. ja see jätab meile kolm kuud aega järelemõtlemiseks, mida siis edasi teha. suur aitäh ja äh, see taotlus on esitatud vastavalt artiklile sada seitsekümmend seitse lõige neli, kes on selle äh, taotluse poolt, mille härra Kallan esitas, kes on selle taotluse vastu kes on erapooletu, see on tagasi lükatud, suur aitäh ja nüüd äh, liigume hääletuse juurde. hea küll, kontrollime äh, seda hääletust, hääletamine on alanud, kas kõik on hääletada jõudnud? hääletamine on lõppenud see taotlus on tagasi lükatud. liigume nüüd hääletuse juurde, mis puudutab seda kalendrit, tegemist on äh, nimeline, nimelise hääletusega ja hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja kalender on vastu võetud, suur aitäh!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 It's quite warm in this. Eh, see iste on üsna soe. Now we get on with the rest of the votes. liigume nüüd hääletusega edasi, ütleb härra president kõigepealt äh, olen ma EFD fraktsioonilt saanud taotluse nimetada härra Belder äh, Jaapani delegatsiooni liikmeks, asendamaks härra Natchesi. kas on kommentaare? ei ole, suur aitäh selle eest. Äh, vastavalt artiklile kakssada kuusteist lõikele neli tahan ma öelda, et ei ole olnud e-, ettepanekut panna hääletusele see korrigendum, mida eile taotleti ja seetõttu